kallid kolleegid, kell on üheksa nelikümmend seitse. tahaksin komisjoni koosolekuga jätkata. meil on nüüd punktid äh, number viis ja kuus ühiselt ees. meil on afekti arvamus äh, selle kohta, mis puudutab äh, välistegevuse tagatisfondi asutamist teen ettepaneku, et äh, võtame punktid neli ja viis päevakorras nüüd äh, ühe korraga ette. esimene nendest puudutab äh, Euroopa Investeerimispangale antavat Euroopa Liidu tagatist. Euroopa Investeerimispank on maailma suurim finantseerimisasutus, mis katab kümme protsenti oma tegevusest väljaspool Euroopa Liitu ning välistegevuse toetamise mandaat annab äh, sellise võimsa äh, võimaluse meile oma poliitikaid ellu rakendada. tahaksin meelde tuletada ka seda, et Euroopa Investeerimispangale antava tagatise laiendamine hõlmab ka äh, Jean-Claude Junckeri investeerimiskava, mida ta tutvustas septembrikuus olukorrast Euroopa Liidus kõnes, mis võimaldab paremini toime tulla äh, rändekriisi aluspõhjustega. annaksin nüüd sõna raportöörile, meie austatud kolleegile härra Eduard Kuukanile. suur tänu, auväärne esimees. tõepoolest, nii nagu ütlesite, need kaks ettepanekut on osa laiemast välisinvesteeringute kavast, mis meil ees seisab kõigepealt Euroopa Investeerimispangale äh, mandaadi laiendamine, mm, see annab äh, Euroopa Investeerimispangale nii kvalitatiivsed kui ka kvantitatiivseid võimalusi juurde, ehk laiendatakse Euroopa Liidu tagatist äh, liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks ning mandaati kohandatakse, võtmaks arvesse hiljutisi arenguid, eriti vajadust reageerida rändekriisile mandaadi laiendamine võimaldab integreerida ähm, Lääne-Balkani ja ähm, lõunapoolse naabruse vastupidavuse algatust, ehk me laiendame tagatise võimalusi selleks, et võtta kolm miljardit eurot kasutusele ning äh, anname ka erasektorile laenamise mandaadi selleks, et toime tulla rände aluspõhjustega. kaks koma kolm miljardit eurot äh, eraldatakse äh, vastupidavuse algatuse raames. teine ettepanek äh, on kooskõlas esimese mandaadi laiendamisega, siin luuakse välistegevuse tagatisfond. mis puudutab nüüd neid arvamusi, kõigepealt ma tahaksin tervitada mõlemat komisjoni ettepanekut tegemist on väga keeruliste äh, ettepanekutega, väga raske on kõiki neid äh, üksikasju ühe mütsi alla koondada. ja nüüd äh, mõne sõnaga tagatisest, see on võimas instrument selleks, et saavutada meie poliitilised eesmärgid, aga selleks on vaja strateegilist fokusseerumist ja selget suuna andmist meil tuleb tegeleda rände aluspõhjustega, aga me peame arvestama ka oma strateegiliste eesmärkidega. seetõttu, kui see uus tagatis annab omapoolse panuse selleks, et suurendada tegevust Lääne-Balkanil ja lõunanaabruses, osana vastupidavuse algatusest, siis selleks tuleb suurendada ka EIB finantseerimisvõimalusi tõsta vastavat lage, siin ma nõustun komisjoni ettepanekuga, aga olen mures selle üle, et selline suurenemine ei ole piisav, võttes arvesse muid kulukohustusi, mis on võetud selleks, et toime tulla e, kriisidega mujalgi, näiteks Ukrainas, seetõttu pakun välja suurendada finantseerimist üle viie miljardi selleks, et hõlmata kõiki tegevusi ka idanaabruses. ja sellist täiendust on vaja selleks, et et ei oleks vaja rahastust eh, üle kanda erinevate piirkondlike ülempiiride vahel. Eh, olen teadlik, et see kasv on väga ambitsioonikas, eriti arvestades seda, et hetkel me veel ei tea, eh, millised on meie eelarvevõimalused. olen valmis neid küsimusi arutama, aga ma ei tahaks täiendavaid nii-öelda virtuaalseid täiendusi juurde lisada, kui me ei tea, olukorras, kus me ei tea, kust see raha tuleb. toetan ka mõtet anda Euroopa Investeerimispangale võimalus rahastada projekte uue erasektori rahastamise mandaadi raames, enne kui käesolev otsus jõustub ehk oleks see, see niinimetatud ladustamisvõimalus. lõpetuseks leian ka seda, et läbipaistvust tuleks parandada Euroopa Investeerimispanga projektide puhul, mis saavad ehm, vahendajate kaudu toetust. nii et läbipaistvusest ei ole kunagi küll selliste tegevuste puhul. mis puudutab tagatisfondi, siis nõustun tehnilise kohandusega, mille on komisjon välja pakkunud ja erandiga mm, tagatisfondi haldamine eh, üle anda komisjonile. Eh, usun, et eh, kehtiva perioodi ajal peaks tagatisfond jääda Euroopa, jääma Euroopa Investeerimispanga juhtimise alla. hetkel peaks olema meie prioriteediks võimaldada tagatisfondi kasutada nii efektiivselt kui võimalik, aga ma ikkagi välistaks tagatisfondi eh, hiljem, hilisemat üleandmist komisjonile, see töö tuleb korralikult ette valmistada Euroopa rahastamise töövahendite raames ja uue MFF-i raames seetõttu on vaja laiemalt arutada, milline võiks olla välistegevuse tagatisfondi tulevane ülesehitus ja need ettevalmistustööd peaksid käivituma peagi, enne järgmisi MFF-i arutelusid. olen ähm, koos variraportööridega valmis, kallid kolleegid, ähm, teiega kokku saama, asju arutama sest tegemist on väga keeruliste teemadega ja me peame tegema väga palju tööd selleks, et need ähm, ettepanekud vastutustundlikult koostada. aitäh, austatud Edward Kukan. meil on aega veerand üheteistkümneni. ja järgnevad kolleegid on soovinud sõna. Mr Bashir, Mrs Lösing, Mrs Hautala, Mr Sarjus Volski and Mr Schaffhauser, Mr Peterle okei okay,, so. niisiis, igale ühele maksimaalselt kaks minutit kõneaega ja proua Kill, palun. aitäh, esimees. suur tänu ka härra Kuukanile, suur tänu raportöörile. variraportöörina oma fraktsiooni nimel tervitan komisjoni ettepanekut laiendada Euroopa Investeerimispanga äh, tagatise andmise võimalust selleks, et, et aidata äh, transiitriike Lääne-Balkanil ja e, lõunapoolsetes riikides e, rändevoogude mm, algpõhjustega tuleb tegeleda, tuleb e, tugevdada nende riikide majandust, see on väga olulisel kohal selleks, et me tõhusalt ja, ja kõikehõlmavalt saaksime rändeküsimustele läheneda. suures osas nõustun sellega, mida raportöör ütles et kui laiendatakse mandaati, siis selleks on vaja kvantitatiivset kasvu, samuti selleks, et oleks võimalik neid tegevusi tõesti ellu rakendada, eriti olukorras, kus Euroopa Investeerimispank on ise öelnud, et välja pakutud kasv kolmkümmend kak-, üle kolmekümne kahe miljoni euro ei ole piisav selleks, et täielikult toetada neid prioriteete, mis on Euroopa Liidu strateegias välja pakutud nii et see ei puuduta ainult äh, tegutsemist Ukrainas, nii nagu te õigesti märkisite, vaid see toob kaasa äh, tegevuse märkimisväärse vähenemise Aasia suunas. ning äh, see mõjutab ka meie väga olulist prioriteeti ehk kliimamuutustega toimetulekut, seda ka Ladina-Ameerika suunas. tuleb kaasata uusi riike, kes võivad potentsiaalselt olla strateegiliselt olulised, nagu Myanmar, Iraan ja nii edasi, seetõttu toetan EIP taotlust eh, veel juurde saada kuus koma kaks eh, miljonit eh, investeeri-, selleks, et välisinvesteeringute kava oleks tõhus, on väga oluline, et astutakse kõiki vajalikke samme selleks, et tagada inimõigused, põhiõigused ja esimees, kas lubate mõne sõnaga peatuda ka teisel arvamusel? meil on see väike probleem, et me peame veerand üksteist lõpetada, lõpetama ja mul on seitse sõnasoovijat, kakskümmend sekundit. jah. üldiselt toetan seda, mida raportöör ütles, et me peame arutama selle välislaenamisvõimaluse struktuuri, kulutusi ja Tagatisfondi juhtimise üleandmiskomisjonile, aga võib-olla me saame seda teha siis kahepoolselt. suur tänu, härra Bashir, kaks minutit uh,. uh ma tervitan uh, kolleeg Kuukani raportit ja tahaksin omalt poolt mõned kommentaarid juurde lisada. Ehm, tuleb anda õng, mitte kala, et inimene saaks elu lõpuni kõhu täis. inimestele tuleb anda hea haridus, oskused, see aitab toime tulla rände allpõhjustega. ja me peame loomulikult olema läbipaistvad, ehm, kontrollides, kuidas antud raha on kasutatud. aitäh, proua Lösing, palun! Äh, aitäh, ma olen raportööriga nõus selles osas, mis puudutab tema täpsustavaid muudatusettepanekuid, et keskmes peab olema tõeline äh, sotsiaalmajanduslike põhjuste vastane võitlus, äh, ähm, mis on äh, mittevabatahtliku rände mm, põhjuseks ja me tervitame ka e-, eelarve suurendamist. mis puudutab erasektorile laenude andmist, siis ma pean ütlema, et meie oleme üsna skeptilised äh, minevikus on kahjuks olnud näha seda, et äh, eramajandusele keskendumine ähm, sellest on kasu olnud Euroopa ja Lääne e-, ettevõtetel, nad on saanud sealt uut raha, aga sellest ei ole kahjuks kasu, kasu olnud äh, majandussektoritele koha peal. meie kardaks, et selline areng jätkub, välja arvatud juhul, kui lepitakse kokku et tegemist on kohapealse majanduse toetamisega ja mitte Euroopa Liidu ettevõtete, töötarettevõtetega. meie peatähelepanu on suunatud sellele, et äh, laenudega tuleb aidata inimesi koha peal, kohapealseid firmasid, nii nagu see on kirjas muudatusettepanekus ja mitte nii, nagu minevikus on olnud et, et kuuskümmend protsenti arenguabist on põhimõtteliselt tulnud tagasi Euroopasse. ja sellega ei ole võimalik tõhusalt rände algpõhjuste pärast vastu võidelda ja mis puudutab eh, tagatisfondi haldamise komisjoni pädevusse andmise, andmist, siis ma eh, mõistan eh, raportööri põhjendust ja meie ka ootaks, et äh, milliseid äh, tagajärgi see endaga kaasa toob. aitäh, proua Lösing ja proua Haudala, palun. suur tänu. Mm, kogu mm, austuse juures äh, härra Kukani teadmiste suhtes on meie fraktsioon väga skeptiline selles osas, et Euroopa Investeerimispangale anda laenu andmisvõimalusi juurde jah, nad on äh, väljendanud äh, äh, seda muret, et meil ei ole vaba raha, seda tuleb võtta olemasolevatelt arenguinstrumentidest ja, ja see on probleemi tuum. Euroopa Investeerimispank kõigele vaatamata ei täida neid väga kõrgeid kohustusi, mis on tõsisel arengupangal jah, on olemas ekspertteadmised selle kohta, kuidas tulemusi Äh, mõõta, aga on äh, vähe kogemusi selle kohta, kuidas raskemates äh, riikides toime tulla, kõige vähem arenenud riikides toime tulla ja need on ju need riigid, kes ju vajavad toetust, vajavad arenguabi Euroopa Liidu eelarvest kõige rohkem. nii et ma ei usu, et oleks õigustatud nii palju nii-öelda eelistada Euroopa Investeerimispanka selles osas, mis puudutab komisjoni algset ettepanekut ja, ja tagatisfondi haldamist, tagatisfondi haldamise üleandmist komisjonile, siis siin on üks oluline probleem, enamus otsuseid tänasel päeval, mida me peame langetama, mis puudutavad arengukoostööd ja arengupoliitikat, siis nüüd on kõik pandud et selle alla tuleb toime tulla rände aluspõhjustega ja nii nagu eelkõnelejad ütlesid, oleks palju tõhusam mõelda sellele, et kuidas anda inimestele õng, et nad elu lõpuni saaksid endale kala püüda. nii et eh, Defco poole pealt me leiame, et eh, tuleb mõista, mis ikkagi on tõhus arenguabi. kogu austuse juures eh, kolleeg Kuukani suhtes oleme siiski väga äh, Ehm, skeptilised ehm, selle ehm, suurema laenu andmisvõimaluse osas. aitäh. edasi härra Saari-Svoltski, palun. Nobody would outcompete me in supporting our keegi ei saaks olla mm, suurem toetaja mõttele, et, et tuleb tegeleda äh, rändesurvega, mis tuleb äh, lõuna poolt, aga me peame ka mõtlema idasuunale, seetõttu toetan täielikult äh, kolleeg Kuukani mõtet, et tuleb eraldada täiendavat raha täiendavate ülesannete täitmiseks. nii et ei saa äh, ühes kohas probleemide lahendamisega tekitada probleeme mujal. me peame olema kulutõhusad, jutt käib ju tagatistest, tihtipeale eh, need tagatised tuleb ikkagi lõpuks realiseerida ja EIP eh, e ei ole arengupank, vaid eh, tegemist on Euroopa Investeerimispangaga, mis toetab meie investeerimistegevust nii Euroopa Liidus kui väljaski pool. aitäh! härra Schaffhauser, palun, teil on kaks minutit kõneaega. Bon, äh... lugupeetud kolleegid, ma olen selle projekti vastu kahel põhjusel palun Äh, esimees, palun pange see kell nulli ja palu, palun, paluge kolleegidel lõpetada see teater siin. esimene põhjus äh, on see, et äh, Euroopa Investeerimispank härrased, härrased, rahunege, härra Saaris-Volski, palun vaadake mulle otsa, pöörake ringi. ja nüüd aitäh, et peate mulle loengut, härra Carver, aga see ei ole nüüd äh, teie ülesanne. Äh, härra, palun, teil on kaks minutit. aitäh, esimene põhjus on, et Euroopa Investeerimispank on Euroopa Pank ja me näeme, et praegu ei täida ta isegi mitte oma Euroopa rolli, me näeme seda, et äh, et Põhja-Euroopa ülejääke ei investeerita Lõuna-Euroopasse ehk Euroopa Investeerimispank äh, ei täida omaenda äh, põhimissiooni, et äh, tagataks kapitali liikumine põhjast lõunasse. ja kui me tõesti tahaks, et Euroopa Investeerimispank tegutseks väljaspool ja tegeleks investeerimisprojektidega, arenguprojektidega, siis äh, peaks ta seda tegema äh, mingisuguse agentuuri kaudu, nagu näiteks äh, investeerimisfondi kaudu, aga selleks ei ole tal vahendeid. nii et äh, me praegu jätame Euroopa Investeerimispanga ilma oma esmasest Euroopa missioonist, mida ta nagunii ei täida ja me anname talle uusi ülesandeid, ilma et me annaks talle äh, instrumendina sellist äh, arenguagentuuri, mida oleks väga vaja. nii et see projekt on vigane ja see ei too kaasa endaga seda, et Euroopa Investeerimispangal oleks rohkem vahendeid, see saaks paremini toimida, vaid see hägustab veelgi Euroopa Investeerimispanga missiooni. ja selle põhjuseks on see, et ei ole piisavalt vahendeid, sest lõpptulemusena kasutatakse äh, ikka ja jälle Euroopa Liidu eelarvet, ei taheta investeerimispangale tema uute ülesande, annete jaoks anda piisavalt vahendeid, aitäh. härra Carver, kas soovisite sõna? ei. ja siis lõpetuseks saab sõna härra Pitale. Äh, aitäh, esimees ma usun, et et ähm, raportöör härra Kukan on äh, probleemi väga selgelt välja toonud, meil on vaja tagada rahastamise jätkusuutlikkuse, aga arvestades seda, kuivõrd äh, suured on vajadused, äh, on meil vaja ka kõrgemat ülempiiri ja me peaksime keskenduma ka laenu andmisvõimalustele erasektorile. nii nagu raportöör väga õigustatult ütles, siin tuleb meil arvestada ka meie strateegiliste suundadega välispoliitikas. aitäh härra Pedele. ja nüüd annan sõna komisjoni esindajale, härra Sam Weinbergile. kas soovite omalt poolt midagi juurde lisada? palun. aitäh, esimees. palju tänu härra Kuukanile, raportöörile raporti eest teen lühidalt ning peatun kolmel punktil. kõigepealt, mis puudutab üleüldist ülempiiri, ähm, raporti ettepanek üleüldist ülempiirdi kolmkümmend, kolmekümne viie koma kaheksa miljardini tõstmise kohta toob kaasa äh, saja üheksa miljonit eurot tagatisfondi äh, täiendavaks toetamiseks, enamus jääks järgmisesse MFF-i, aga umbes kümme miljonit tuleb eraldada ka käesoleva MFF-i raames. kordan üles kom-, komisjoni seisukoha, et rubriik neli Euroopa äh, üldeelarvest on hetkel väga piiratud võimalustega, ehk see raha tuleks võtta siis teiste arengu eesmärkide alt selles rubriigis. komisjoni ettepanek, äh, kordan, suurendab äh, ülempiiri kakskümmend seitse miljardit, viis koma kaks äh, miljardit, samuti ehk täiendavaid ressursse on ette nähtud Euroopa Investeerimispangale äh, selleks, et täita neid täiendavaid eesmärke, mis on juurde tulnud ja seda tehti vahehindamise käigus. nüüd varahaldusest mis puudutab tagatisfondi, see on tehniline küsimus, meie seisukoht on väga lihtne. nimelt me leiame, et komisjonil on nüüd tehniline suutlikkus toime tulla tagatisfondi varahaldusega ise, täiendavaid kulutusi juurde ei tule, meil on, on olemas vastavad töötajad, struktuurid, kõik võimalused, ehk me saame eh, varahalduse komisjoni alla üle tuua ilma täiendavate äh, kulutustega, aga see aitab meil üks miljard kokku hoida ähm, teenustasude eest, mida me maksame IP-le, e ehk umbes kuus miljonit eurot aitab see kokku hoida nüüd äh, arvestades Tagatisfondi võimendust äh, ehk kuus koma kuus miljondit täiendavat rahastamisvõimalust äh, Tagatisfondi kaudu, mille tooks kaasa selline tehniline üleviimine ja lõpetuseks kolmas märkus, arutelude käigus see teema ei tõusetunud, aga lühidalt tahaksin rääkida ettepanekust eh, Venemaa eh, välja jätta abikõlblike riikide nimekirjast. Mm. Eh, see on vajalik, uusi EIP tegevusi hetkel ei ole lubatud Venemaa läbi viia vastavalt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juuli ülemkogu otsusele. veelgi enam, me leiame, et see jätaks kõrvale teatud paindlikkuse, et kui me jätame Venemaa nimekirja näiteks kolme-nelja järgneva aasta jooksul võib ju poliitiline olukord äh, muutuda Venemaa suunal ja paindlikkust on vaja. aitäh. edasi härra Björn Gabriel, Euroopa Investeerimispanga esindaja aitäh, esimees, aitäh, et olete kutsunud meid tänasele arutelule. suur tänu härra Kuukanile jõupingutuste eest, mis on aidanud meie arvates väga hästi ettevalmistatud raporti kokku panna. me tervitame ettepanekut ja suunda, mis on antud MFF-i vahehindamise käigus ja viitan paarile aspektile ülempiir. ülempiiri tõstmine kolmekümne viie koma kaheksa miljardi euroni aitab Euroopa Investeerimispangal tegeleda nende väga erinevate eesmärkidega, mida me peame täitma, mida meilt on palutud, mida on palutud. Ehm, see tähendab seda, et me töötame Euroopa Liidu nimel ja Euroopa Liidu eh, tegijad on kaasatud meie juhtimissüsteemidesse see aitab eh, säilitada meil eh, praeguse taseme enamuses piirkondades ja riikides ja saadab eh, positiivse signaali Euroopa Liidu poolt partnerriikidele, seda ka ida suunas. teiseks, mis puudutab ettepanekut tugevdada sidet Euroopa Liidu operatsioonide ja laenu andmisvõimaluste vahel, meie meie panga tegevus on juba kooskõlas Euroopa Liidu poliitiliste prioriteetidega ja otsustega, nagu näiteks Venemaa sanktsioonidega, mida siin juba mainiti, ja see edendab Euroopa Liidu standardeid ja väärtusi riikides, kus me tegutseme. seda loomulikult on võimalik teha paremini, kui kombineerida Euroopa Liidu poolne abi ja laenu andmine, teha seda integreeritult sellega suureneks Euroopa Liidu nähtavus, poliitiline mõju ja mõju üldisemalt oleks suurem kui tänasel päeval. nii et see on juba kirjas Euroopa Liidu üldises strateegias ja Euroopa Investeerimispank kindlasti mängib omapoolset rolli kõiges selles. meie poolt kõik oleme valmis arutama neid küsimusi, mis on arutelude käigus tõusetunud, seda ka hiljem pärast tänast koosolekut. aitäh teile teie märkuste eest ja lõpetuseks annan sõna jällegi auväärsele raportöörile härra Kukanile. aitäh, esimees! suur tänu kõikidele kolleegidele sõnavõttude eest, suur tänu ka komisjoni esindajale, Euroopa Investeerimispanga esindajale, nii nagu ma alguses mainisin, siis tegemist on väga keerulise tööga ja ka arvamuse kokkupanek ei olnud kerge, sama see arutelu oli väga hea ja väga oluline. hea on teada saada, milline on erinevate fraktsioonide arvamus. osad toetavad eh, sõnavõtud olid tõesti mulle väga julgustavad, väga heaks toeks oli kolleege, kes tulid välja loogiliste argumentidega. kindlasti on raske eh, saavutada täielik üksmeel kõikide seas ja mis puudutab auväärset äh, kolleegi Heidi Autalat, keda ma väga austan, siis äh, ma ei usu, et oleks äh, meil võimatu omavahel jõuda ühisele arusaamale, jah, need skeptilised märkused olid väga tõsiseltvõetavad ja mis puudutab ülejäänud sõnavõtte, kui me peame ikkagi tõsiseid ja vastutustundlikke arutelusid, siis lõppkokkuvõttes kindlasti suudame välja töötada hea ettepaneku, suur tänu ka komisjoni Euroopa Investeerimispanga esindajatele. tegemist on arvamusega, mis äh, puudutab äh, väga paljusid tehnilisi küsimusi, siin on meil vaja teiepoolset äh, abi selleks, et et lahendada kõik vajalikud küsimused. ootan kõiki muudatusettepanekuid, ootan jätkuvaid arutelusid kolleegidega. veel kord suur tänu! aitäh, härra Kukan! muudatustähtajad hakata tähtaeg on kuueteistkümnes veebruar kell kaksteist ja kahekümnendal, kahekümne esimesel märtsil äh, on hääletus ja eelarvekomisjonis äh, kolmekümnendal äh, märtsil nüüd ma saan aru, et, et kell on veerand üksteist ja sellega me jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkti juurde number kuus. kas meie külalised on kohal? tundub, et on deux pays déjà. C'est, c'est pas la Roumanie qui va faire la politique de la France quand même. Je voudrais pas. Ladies and gentlemen, dear colleagues. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. ja nüüd jätkame kuuenda päevakorrapunktiga arvamuste vahetus äh, India ja Euroopa Liidu suhete üle äh, lõpp härrad Sarjus-Volski ja härra Gdanski on siin vist juba koosolekut alustanud. Ehm, ma tervitan siin äh, soojalt äh, Euroopa Välisteenistuse Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna küsimuste eest vastutavat tegevdirektorit äh, Gunnar Viigandit ja India suursaadikut Euroopa Liidu juures Manjiv Singh Purit see arvamuste vahetus on korraldatud seetõttu, et väga oluline on äh, tegeleda järeltööga Euroopa ja India strateegilise partnerluse osas, mis sõlmiti kolmekümnendal märtsil eelmisel aastal äh, tippkohtumise raames ja ette valmistatakse, valmistatud on äh, India Euroopa Liidu suhete alane raport, mille raportöör on härra Preda ja toimub ka ra-, missioon Indias kahekümne esimesest kahekümne kolmandas, kolmandal veebruaril ja ka IMCO delegatsioon ja delegatsioon lähevad sinna ning äh, parlament on korduvalt kutsunud üles, et Euroopa-India suhted oleksid dünaamilised, et määratletaks, äh, nagu on määratletud meie partnerluse strateegilises raamistikus. meil on siin ka India äh, alamkoja esindaja, kes kellega me loodetavasti hiljem äh, kohtume ka Deelis, e, kes on andnud meie suhetele uut hoogu. me sooviksime teada seda, kuidas te hindate praegust Euroopa Liidu India suhete olukorda ja kõigepealt annaks kümneks minutiks sõna härra Viigandile, Viigandile ja siis pärast äh, härra suursaadik äh, Purile ka samuti kümneks minutiks ja sellele järgneks arvamuste vahetus. kui te kõik olete nõus, siis annan nüüd sõna härra Viigandile. aitäh, härra juhataja. aitäh selle võimaluse eest äh, tegeleda äh, selle olulise teemaga, et kuidas me saaksime paremini edasi arendada Euroopa-India äh, strateegilist partnerlust. partner, parlament on väga oluline äh, olnud äh, ja on ka tulevikus oluline selle partnerluse tugevdamises. mainiksin äh, endise parlamendi presidendi Schulzi osalemist äh, väga edukal Euroopa Liidu India tippkohtumisel eelmise aasta märtsis ning millele järg-, mis järgnes India delegatsiooni väga viljakas visiit siia parlamenti, kus India parlamendi spiiker käis siin tegemist on sellega, et Äh, suhted äh, kahe suurima demokraatia, demokraatliku ala vahel on väga olulised ja äh, tippkohtumise lõppdokumendis oli seda samuti kajastatud ning me loodame, et väliskomisjoni visiit Indias on samuti väga oluline selleks, et luua Euroopa Liidu sõprade rühm India parlamendi alamkojas Lok Sabas India on meie jaoks üks strateegilistest partneritest äh, Aasias, me tahame ehitada üles äh, oma suhte äh, niimoodi, et see peegeldaks selle partnerluse strateegilist iseloomu. meil on olnud selja taga mõned rasked aastad, see, et aastatel kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kuusteist tippkohtumisi toimunud, peegeldas seda. strateegilist partnerlust praegu kujundavad väga, kujundab väga keerukas äh, keskkond äh, Euroopa Li-, Euroopas ja mujal maailmas, äh, näiteks Ühendkuningriigi Brexiti referendum, paljud Ühendkuningriigis vaatavad Indiale eelkõige oma vaatenurgast ning meil on vaja tegeleda ka uue USA äh, valitsuse tegevusega terrorismivastases võitluses nii Indias kui äh, Euroopa Liidus on toimunud äh, kohutavaid terrorismi, terrorirünnakuid ja meil on tegemist siis ka rändekriisiga. paradoksaalsel kombel on paljud neist probleemidest Äh, toonud endaga kaasa selle, et indialased tunnevad suuremat huvi äh, in-, Euroopa Liidu vastu ja eurooplased tunnevad suuremat huvi India vastu, me tahame äh, muht-, muutuda lähedasemaks, me näeme, milline võiks olla meie suhete täielik potentsiaal ja meil on palju ühiseid huvisid, millele me saame tugineda ähm, ja meie suhted rajaneksid äh, äh, õigusriigi põhimõtetel, demokraatial, inimõigustel. Indiaga mm, on väga olulised ka majandussuhted, mis väga kiiresti arenevad, mis seovad meid ja oluline on äh, nii kaubandusmahtude kasv kui investeerimismahtude kasv. kõrge esindaja Mogherini tunnustas Euroopa ajaloolisi suhteid Aasiaga ja otseseid äh, sidemeid Euroopa ähm, jõus, jõukuse ja Aasia stabiilsuse vahel ja vastupidi. Euroopa Liitu ja India tippkohtumine tõi suhetesse uut hoogu ning me nägime, et äh, peaminister Moodi on väga pühendunud Äh, sellele ja näeb, milline on selle strateegilise partnerluse potentsiaal, peab Euroopat väga oluliseks partneriks äh, selleks, et äh, viia läbi omaenda tegevuskava oma riigis. meil on olnud väga äh, ambitsioonikas Euroopa Liidu India tegevuskava kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, mis puudutaks mitte ainult poliitilisi ja julgeolekusuhteid, kus me peame oma suhteid edasi arendama, vaid me peame ühiselt tegutsema ka üleilmsete väljakutsetega, paremini arendama välja oma kaubandus- ja investeerimissuhted ja meil on terve rida ühiseid huvit pakkuvaid poliitikavaldkondi, veeküsimused, kliimamuutused, info ja kommunikatsioonitehnoloogia, teadusuuringut ja arendustegevusi ja me peame eh, parandama inimestevahelisi kontakte. Euroopa Liidu poolelt on olulisi visiite toimunud, oktoobris käis seal volinik Vella, asepresident Kadanen käis eh, Indias novembris okay.. ja meile meeldiks, kui äh, rohkem kõrgetasemelisi visiite tuleks Indiast ka äh, poliitilisel tasandil Euroopa Liidu, liitu. me, kui meil oli Brüss-, Afganistani teemaline konverents Brüsselis, siis meil oli väga hea meel tervitada äh, härra Akbarit, India välisministrit, kes oli väga aktiivne osaleja ja India ähm, lubas anda ühe miljardilist miljardi eurot äh, selleks, et stabiliseerida äh, Afganistani ja India oli ka väga äh, aktiivne poliitilisel õhtusöögis, söögil, mis toimus enne, kus osalesid ka ähm, äh, John Kerry, Ban Ki-moon, äh, Afganistani president äh, ja Hiina ja teiste riikide äh, esindajad ning äh, me soovime, et meil oleks rohkem seda tüüpi koostööd Indiaga, et äh, nendes küsimustes, mis puudutavad konkreetseid äh, julgeolekuväljakutseid ja mis puudutab kahepoolseid suhteid, siis volinik Vella oma visiidi ajal allkirjastas veepartnerluse, mis märkimisväärselt suurendab meie koostööd selle napi ressursi kasutamise alal ja meil on ka puhta energia ja kliimapartnerlus mis äh, parandab koostööd meie energeetika äh, äh, valdkondades ja meil on, meie jaoks on väga oluline ka India panus Pariisi kokkuleppesse. me tahame tööd teha veelgi intensiivsemalt, me tahame ka liita tugevama ärialase komponendi ja IKT alal äh, saab koostöö kasu äh, Euroopa Liidu ühtsest turust ja digitaalse India algatusest ja meil on äh, idufirmade võrgustik, mis käivitati Bangalores. inimestevahelised kontaktid, selle alal on väga oluline Erasmus pluss, selleks, et edendada kontakte eelkõige noorte vahel ning Äh, taotluste arv on suurenenud sada protsenti ja kokku oli äh, viissada kaheksa äh, osalejat, rohkem kui kolmsada India last ja üle kahesaja eurooplase. ja ehkki arvud on suured, aga kui vaadata India elanikkonna suurust, siis tuleb tõdeda, et Hiinast on Erasmus plussis osalejaid kolm korda rohkem ja see näitab, et äh, on veel arenguruumi. Euroopa Liidu, Euroopa Investeerimispank äh, toetab meie tegevust. traditsiooniliselt oli tegemist arenguabiga, aga seda meie koostöös Indiaga enam ei rakendata. nüüd on tegemist partnerlusinstrumendiga ja mit-, millele lisanduvad ka Euroopa Investeerimispanga investeeringud, mis äh, avab ka piirkondliku kontori New Delhis. E, koostöö äh, areneb jätkuvalt, eriti äh, nutikate linnade alal Äh, ja kogu portfell on rohkem kui poolteist miljardit. on valdkondi, kus tuleks teha rohkem, ma juba mainisin välispoliitikat, kus oleks vaja rohkem koostööd ka nendes valdkondades, mis on väga olulised meie julgeoleku jaoks äh, Aasias, kes äh,, Lähis-Idas ja Aafrikas, me saame rohkem koostööd teha terrorismivastases võitluses, meil on vaja oma terrorismivastase võitluse ühisdeklaratsiooni ellu rakendada, me et, et, tervitame India soovi suurendada koostööd äh, merendusalases turvalisuses, eelkõige soovi panustada Atalantasse ja me kavatseme ka oma koostööd küberjulgeoleku vallas edendada. inimõiguste vallas äh, äh, tippkohtumisel äh, rõhutati soovi edasi arendada mm, inimõiguste dialoogi, eriti ÜRO raames. viimane inimõiguste dialoog toimus mitu aastat tagasi, seetõttu on vaja mm, sellega uuesti tegeleda ning sel aastal on vee-, järjekordne võimalus uuesti käsitleda inimõiguste teemat ning Lambri-, härra Lambrinidis on valmis Indiat külastama. me ähm, tegelesime ka mobiilsusteemadega, mis on väga olulised mõlemale poolele, strateegiline partnerlus võib samuti väga oluline olla rände kontekstis ja äh, algab ka kõrgetasemeline dialoog, mis, millesse on kaasatud ka pea, äh, Home peadirektoraat. ja me peame tugevdama oma kaubandus- ja investeerimissuhteid strateegilise partnerluse osa, osana. Äh, meie jaoks on väga oluline oluline mm, vabakaubandusleping, äh, olulised on ka kahepoolsed suhted Euroopa Liidu liikmesriikide ja India vahel. Äh, volinikud Katainen ja Malmström koos kolleegidega äh, uurivad edasisi võimalikke arenguid ja lõpetuseks tahaks öelda, et meil on väga olulised suhted, meil on meie prioriteedid on järjest sarna-, sarnasemad selles osas, mis puudutab meie sisemisi arenguid, me peame seda potentsiaali täiel määral ära kasutama ning selles vaimus me tervitame seda, et Euroopa Parlament äh, ja India äh, parlamendid äh, soovivad suhteid intensiivistama, intensiivistada ja et hiljem sellel aastal toimub India visiit aitäh, härra Viigand ja nüüd annaks sõna suursaadikule. härra suursaadik äh,, härra esimees, ma tänan äh, teid selle võimaluse eest, tänan teid selle eest, et kutsusite mind siia. I was just saying these words not just out of politeness but um, ma ei ütle siin seda lihtsalt viisakusest, vaid see on üks vähestest võimalustest, kus mul on võimalik äh, harjutada saksa keelt, nii et äh, Äh, väga tore, et äh, teie siin, Gunnar, olete koos David McAllisteriga. Äh, Gunnar, ma tahaks teid väga tänada selle suure pärase ülevaate eest India ja Euroopa Liidu praegustest suhetest. ma tahaksin äh, algatuseks öelda, et aitäh teile kõige selle eest, mida te olete teinud ja mida teie meeskond on teinud selleks, et äh, para-, et edendada Euroopa Liidu India suhteid. ma pean tunnustama, et enne tippkohtumist teie isiklik roll ja äh, oli väga oluline ja mul on väga hea meel selle pärast. lugupeetud esimees, ma pean teie komisjoni tänama, ma pean tänama teie äh, liikmeid, kes siin istuvad, keda ma olen viimase kolme aasta jooksul tundma õppinud, minu jaoks on teie isiklik äh, sõprus minu vastu ja teie äh, sõprus India vastu väga olulised. Te olete käinud äh, Indias varem, ma väga hindan seda ja ma väga hindan Euroopa Parlamendi tegevust. Te olete võtnud vastu kahe tuhande viieteistkümnendal aastal meie parlamendi spiikri, ta ootab väga kohtumist teiega Indias Teie äh, ametivennaga ma rääkisin eile äh, välisasjade komisjoni esimees India parlamendis äh, samuti kohtub teiega New Delhis. ma tahaksin mainida seda, et et India kaalub delegatsiooni saatmist äh, Äh, mais või juunis äh, Brüsselisse, see, sinna kuuluksid äh, viisteist parlamendiliiget, nii et meie jaoks see suhe on väga oluline. loomulikult Teil on äh, delegatsioon, mis tegeleb äh, Euroopa Liidu-India suhetega, ma näen, et äh, härra Jeffrey von Orden ja Niina Kill, kes on selle delegatsiooni e-, esimees ja aseesinejana on siin, nii et meie jaoks on väga oluline, et te niivõrd väärtustate meie häid suhteid. härra esimees, võttes arvesse seda, et Äh, härra Viigand on juba rääkinud meie suhete detailidest, tahaksin äh, välja tulla ühe asjaga, mis on väga oluline meie kõigi jaoks. ma väga usun sellesse, et India ja Euroopa Liit on väga tihedalt seotud, et äh, meie keeled, köögikultuur on nii tihedalt seotud kui toimus äh, tippkohtumine, siis me mõtlesime, millised asjad seovad Indiat ja Euroopa Liitu ja loomulikult äh, õigusriigi põhimõte, demokraatia ja siis me ütlesime, et et ka mitmekesisus on üks nendest. ja, ja nõukogu pani väga äh, suure plakati üles, mis öö, äh, lihtsalt näitas neid sõnu, mis äh, esinevad nii Euroopa Liidu riikide keeltes kui India keeltes ja see oli tõesti väga suur äh, plakat. härra Viigand siin äh, rääkis erinevatest programmidest, et inimestevaheliste kontaktide arv on väike, aga kindlasti need arvud kasvavad ja meil on strateegiline partnerlus, milles lepiti kokku kahe tuhande neljandal aastal, meil on iga-aastased äh, tippkohtumised, äh, läks mõni aasta aega ja siis hakkasid need äh, tippkohtumised jälle toimuma ja me ootame nüüd uut tippkohtumist New Delhis. mul ei ole mingit kahtlust selles, et see tippkohtumine, mis meil oli märtsis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Äh, Brüsselis, see toimus ainult nädal pärast neid kohutavaid terrorirünnakuid Brüsselis. meie mõtlesime, et väga oluline oli, et me tuleks siia, sest meie jaoks oli see väga oluline selleks, et äh, näidata üles solidaarsust. Te teate, et eh, rohkem kui neli aastakümmet on Indial olnud probleeme eh, terrorismiga ja meil on, me oleme väga kurvad selle üle, et teie eh, mandril on samuti neid probleeme nüüd. me peame olema väga tugevad ja võitlema selle ohu vastu, tagama selle, et see taristu, mis toetab terrorismi, hävitatakse ja me peame seisma, me peame olema ühtsed terrorismi terrorismivastases võitluses, me tõesti soovime väga tihedat koostööd teha terrorismivastases võitluses, ma tänan teid väga, härra Viigand, et te mainisite, et see on üks nendest valdkondadest, kus me peaksime oma suhteid edasi arendama, sest meil on tegemist siin ühise huviga ja ühine huvi ei seisne selles, et äh, see on, selline võitlus on meie mõlema jaoks äh, oluline, vaid see on äh, kogu maailma jaoks oluline, nii et tõesti tahtsin seda eraldi välja tuua. Te mainisite teisi aspekte, mis on samuti olulised, ma tahaksin rõhutada seda, et äh, Euroopa Liit ja India on mõlemad huvitatud multipolaarsusest ja me oleme huvitatud sellest, et äh, tõesti tegeleda üleilmsete väljakutsetega. Te mainisite, mainisite kliimamuutust. viimastel aastatel olen ma äh, kolleegidega, kes tegelevad kliimamuutustega, väga palju rääkinud. meil on ka India delegatsioon, mis käis vahetult enne Pariisi konverentsi Euroopa Parlamendis ja Äh, volinik äh, vaatas minu, minu poole ja ütles, et me arvestame teie toetusega ja mina ütlesin talle, et ma kinnitan teile, et India ei toeta mitte ainult seda lepet, vaid India toetab jätkusuutlikku arengut, sellepärast et see on meie tsivilisatsiooni loomuses, äh, see vastab sellele, millised meie oleme ja see Pariisi kokkulepe äh, sellesse andsid panuse paljud inimesed, paljud riigid, aga palun tunnustage seda, et India on üks nendest riikidest, mis tõesti andis väga suure panuse, mis äh, me tegime äh, väga, me võtsime endale väga kulukaid kohustusi, teades, milline meie arenguolukord on, see, meil on tohutult vaja suurendada energiatootmist Indias, äh, see hõlmab ka päikeseenergiat, me tõesti arvestame sellega, et Euroopa Liit äh, aitab meil edasi liikuda seoses päikeseenergia arendamisega. ja teised äh, koostöövaldkonnad peale kaubandusega, ma arvan, et ei ole mingeid äh, kahtlust, et me peame äh, koostööd tegema valdkondades nagu meresõiduturvalisus, küberturvalisus, terrorismivastane võitlus, aga ma tahaksin rääkida siin ka kaubandusest ja investeeringutest, sest need on ju väga olulised ka teie pädevuse jaoks, need on meie mõlema jaoks väga huvitavad valdkonnad te olete üks meie suurematest kaubanduspartneritest, te olete kindlasti üks suurimatest välisinvesteeringute tegijatest eh, Indias. ja meil on väga hea meel näha, et meil toimub koostöö erinevates valdkondades, meie ähm, konkurentsikomisjoni äh, esindajad on just praegu äh, komi-, äh, komisjoni konkurentsi peadirektoraadis me oleme läbirääkimisi pidanud no nüüd juba mitu aastat äh, äh, vabakaubanduslepingu üle. hiljuti oli meil, olid meil kohtumised väga kõrgel tasemel, meie ministrid on oma ametivendadele kirjutanud selleks, et taaskäivitada need läbirääkimised ja palun ähm, pange tähele, milline on selle äh, lepingu nimi, see on laiapõhjaline kauband, vabakaubandus- ja investeerimisleping. Äh, investeerimine on väga oluline ja kui te lubate mul kasutada ühte sõna, mida nüüd väga palju kasutatakse, eriti siin, äh, see paremate ja meeldivamate asjade väljavalimine on äh, asi, mida on väga raske vältida. ma näen, et ma olen peaaegu üheksa minutit oma ajast ära kasutanud, nii et lõpetuseks ütleks, et äh, maailmas on tõesti väga palju väga suuri väljakutseid ja ma arvan, et meil on väga palju poliitilisi ja majanduslikke probleeme, aga Euroopa Liit ja India on suurimad demokraatia kantsid, me oleme meie oleme suurim demokraatia maailmas, teie olete tei-, suuruselt teine demokraatia ja me tõesti peame koostööd tegema selleks, et parandada olukorda meie enda ja maailma jaoks, me oleme üksteisest tõesti väga huvitatud, me peame, peaksime tegema tööd selle nimel, et tõesti ka teistes valdkondades mm, koostööd teha. meil on loomulikult ka erimeelsusi, igalühel on omad huvid, aga see, sellega me kaugele ei jõua. ma tõesti arvan, et meil on palju võimalusi ja me peaksime tööd tegema selleks, et üksteise äh, tugevusi äh, mm, tugevdada. ma tahaksin teile, härra esimees, ja delegatsioonile äh, soovida väga produktiivset, õnnelikku ja viljakat visiiti Indias. mul on, ma olen kindel, et kohtumised New Delhis süvendavad veelgi üksteise mõistmist Euroopa Parlamendi ja India vahel ja Äh, intensiivistavad veelgi koostööd kõigis äh, vastastikku huvipakkuvates valdkondades ja tõesti soovime veelgi äh, kiiremini neid suhteid süvendada ja ootame uut tippkohtumist järgmisel aastal New Delhis. suur aitäh, härra suursaadik teile ja härra Viigand, tänaksin ka teid nende väga huvitavate avasõnavõttude eest ja nüüd on meil veel umbes kolmkümmend minutit aega selleks, et arvata praegu aegusi Euroopa Liidu India suhteid. praegusel hetkel olen ma saanud kümme äh, sõnasoovi. niisiis äh, palun püüdke piirduda äh, kahe minutiga inimese kohta ja siis me saame anda kahele külalisesinejale ka sõna lõppsõnaks ja kõigepealt on Euroopa eh, Liidu India delegatsiooni juhil sõna, Jeffrey Van Orden, palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud eh, esimees, väga hea on ka see, et saadikud saavad nüüd oma saksa keelt harjutada, aga igal juhul äh,. igal juhul, mul on väga hea meel, et me räägime täna India teemal ja täna on meil siin külas ka India suursaadik Euroopa Liidu juures. tegemist on suursaadikuga, kes on üks energilisemaid ja tõhusamaid suursaadikuid äh, Brüsseli suursaadikute kogukonnas. niisiis, mul on väga-väga hea meel teid siin näha. Teie kõrge ausus. ja Äh, ma tahaksin ka öelda, et vaatamata äh, kõigile nendele mm, headele sõnadele, mida me kuuleme sageli ja klišeedele, siis äh, tõsiasi on ikkagi ka see, et tegemist on une, unarusse jäetud riigiga, kui me räägime Euroopa Liidu India vahelistest suhetest. kahepoolsed suhted on, mis on jäänud unarusse ja selles kontekstis on võimalik veel väga palju ära teha. delegatsioon Suhetega Indiaga, mille esimees mina olen ja mis on suur au mulle, tahaks öelda, et meie tahame, et parlamendi tähelepanu oleks pidevalt suhetel Indiaga. härra Viigand, loomulikult me oleme mehhanism, et luua suht-, suhted Loksaaba sõprade rühmaga eh, oma hiljutisel eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta veebruari eh, visiidil Indias küll kohtusime me paljude liikmetega sealt potentsiaalse sõprade grupist ja loomulikult parlamendi presidendi ähm, äh, palvel esit-, esitasime me ka äh, palve selle sõprade rühma juhile äh, tulla mm, siia parlamenti, see oli edukas ja seetõttu ma äh, loodan, et Loksaba liikmed ja nende juht saavad tulla ka siia külla. delegatsioon loomulikult on olnud väga aktiivne arutamaks erinevaid teemasid, tegemist on olnud väga temaatiliste äh, kohtumistega me oleme arutanud Euroopa Liidu India vabakaubanduslepet või selle puudumist, eh, humanitaarabialaseid püüdlusi Nepaalis näiteks, koostöö veeprojektides, energiajulgeoleku küsimuses eh, ning ka teemanditööstuse olulisust oleme arutanud loomulikult ehk siis äh, erinevaid huvipakkusid teemasid on väga palju. me nüüd oleme Indiasse minemas oma delegatsiooniga ja äh, tegelikult on veel kaks delegatsiooni, kes lähevad samal ajal ka Indiasse, üks on siit komisjonist ja teine IMCO komisjonist. Äh, me pidame ühe päeva Delhis Äh, kus me kohtume erinevate ministritega, loodetavasti kohtume me ka Lohsaba rühma liikmetega, aga äh, meie visiidi äh, fookuseks on Bangalore, kus me kohtume erinevate ettevõtetega, me tahame oma silmaga näha, mis seal aset leiab. ja kui Äh, iga delegatsioon äh, laiendab oma teadmisi Indiast ja kogemusi, siis me saame vägagi palju panustada oma aruteludesse mm, tulevikus äh, nendel teemadel. aitäh, härra esimees, suur aitäh härra Preede Rahvapartei nimel suur,. suur-suur aitäh, lugupeetud esimees mina tahaksin tervitada siin äh, tema kõrge ausust äh, Maniel Singpurit ja ka Gunnar Viigandi. mul on väga hea meel selle arutelu üle, sellepärast et nagu me kuulsime ka, äh, oleme meie väga huvitatud Indiast, meil toimub visiit sinna. pärast seda koostame me raporti, mille mina koostan ja esitan sellele komisjonile siin. see puudutab poliitilisi suhteid Euroopa Liidu ja India vahel. ja ma arvan, et meie eesmärgiks äh, peaks olema tagada see, et meil on järjest tihedamaid äh, suhteid Indiaga äh, erinevates valdkondades majandusest julgeolekuni välja. India ja Euroopa Liit on kaks maailma suurimat demokraatiat. meie majandused on suured kui vaadata äh, maailma mastaabis äh, seda teemat. ja rahvusvahelises kontekstis on ainult äh, loogiline see, et ka need kaks piirkonda järjest tihendavad suhteid ja mul on suursaadikule üks küsimus Brexiti küsimuses seda sellepärast, et praegusel hetkel me ei tea, mida britid tahavad Brexitiga seoses, me nüüd taha, oleme hakanud nähe, nägema teatud arenguid, aga mina tahaksin teada järgmist kas teie arvate, et pärast Brexitit, kuidas iganes see nüüd siis ka läheb, äh, võib see tuua kasu ka äh, suhetele Euroopa Liidu ja India vahel, ma pean siis seda brittide otsust äh, silmas ja nüüd härra Viigand, peaminister Moody otsus, kes ütles, et ta tahab uut, uue hingamise anda rahvusvahelisele India poliitikale nii regionaalsel kui rahvusvahelisel tasandil oma mandaadi ajal, siis äh, jah, loomulikult kohalikul tasandil me näeme äh, arenguid kohal või lähedasemates suhetes, näiteks Sri Lankaga, tihedamaid äh, suhteid võib-olla ka USA-ga, aga kas te võiksite rääkida ka oma suhete kohta Pakistaniga, suur aitäh! härra Kaan saab nüüd sotsiaaldemokraatide nimel sõna. suur aitäh, lugupeetud esimees tere tulemast, suursaadik Puri. Äh, ma tahaksin tänada tegelikult mõlemaid äh, külalisi siia täna tulemast ja oma nägemust jagamast Euroopa Liidu ja India vaheliste suhete kohta. ilmselgelt on äh, tegu kahe olulise piirkonnaga maailmas ja me kõik tahame näha, et suhted paraneksid meie vahel. ma esitan ühe küsimuse mõlemale külalisele Äh, võib-olla härra Puuril isegi rohkem kui ühe. ma tahaksin keskenduda äh, teemale, mis võib põhjustada äh, probleeme suhetega edasiliikumisel ja ma tahaksin seetõttu rääkida inimõigustest. mina olen pärit Lõuna-Aasia piirkonnast ja mind adopteeriti sealt ja ma tulin siia ja põhjuseks oli vaesus ja mind häirib, kui ma vaatan äh, Lõuna-Aasia olukorda tervikuna, see, mis seal äh, aset leiab, ja äh, India ja Pakistani vahelistes suhetes on ka väga palju probleeme ja ma arvan, et peamiseks probleemiks on siin Kashmir. nii Euroopa Liit Äh, kui ka India ja Pakistan, terve see piirkond tegelikult äh, on omavahel seotud ajalooliselt Teise maailmasõja kaudu ja nii edasi ja me oleme näinud, et Euroopa Liit on suutnud saavutada suuri edusamme äh, demokraatia ja õitsengu, inimõiguste ja väärtuste edendamisel, mida me üle kogu maailma edendame, aga Äh, samas ikkagi Lõuna-Aasia olukord on kehv. viimastel kuudel äh, on olukord erin-, eriliselt hull ja teie olete lubanud isegi uurimisorganeid äh, sinna piirkonda minna. India ja Pakistani vahel ei ole koostööd vaatamata äh, äh, Mm, äh, ühisele sellele Kashmiri piirkonnale, millega on probleeme, äh, mida äh, selle kontekstis ette peaks võtma ja miks Euroopa Liit ei saa Kashmiri okupeeritud poole enam minna, mida varasemalt ta sai, selleks et me saaksime täpset informatsiooni selle kohta, mis seal aset leiab. suur aitäh! Äh, proua Lohvir saab nüüd Roheliste nimel sõna. suur aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin tänada ka härra suursaadikut ja härra Viigendit oma avalduste eest. mul on äh, kaks küsimust äh, inimõiguste kaitse küsimuses. Te ütlesite, et me peaksime hakkama Euroopa Liidu, India inimõiguste dialoogiga uuesti tegelema ja mina tahaksin teada, mil määral on seda teemat räägitud Talitsis Äh, taalidega seoses, äh, see on meie jaoks parlamendis väga oluline ja teine küsimus, äh, koostöö inimõiguste küsimuses ÜRO kontekstis märtsis peaks toimuma hindamine inimõiguste valdkonnas, kuidas on võimalik Sri Lankas toimuvaid rikkumisi sõltumatult uurida ja mina tahaksin teada sellega seoses, milline on teie hinnang sellele Äh, mil määral on äh, Sri Lankal juba tulemusteni jõutud, sellepärast et äh, kui rääkida meist siin Euroopa Parlamendis, siis meie tahame selle panna seosesse sellega, mis saab juhtuma GSP Plussiga. suur aitäh, kallis kolleeg teile, järgmisena saab sõna härra Schaffhäuser. Merci beaucoup, euh, monsieur l'ambassadeur. L'un des Äh, lugupeetud äh, direktor, lugupeetud suursaadik, India on suur demokraatia, see on ka näide multipolaarsusest, sellepärast et India on alati osanud äh, näidata ära seda tasakaalu erinevate võimude vahel, ükskõik kas tegemist on Hiina, võib-olla seal on vahel vaja jõulisemat lähenemist või USA-ga või siis ka koostöös Venemaaga. ja India on seda teinud täiesti sõltumatult nii et ma arvan, et äh, hetkel, kus meil on tõesti uus olukord, on Indial tõesti äh, palju meile anda ja ma arvan, et härra Breda äh, kasutab seda India raportit ära selleks, et äh, mõelda maailmale uue, mis on uues olukorras. ma arvan, et Ühendkuningriigi lahkumine on võimalus, kuidas äh, kuidas äh, uuendada Euroopa ülesehitust, Prantsusmaa kindlasti järgneb varsti Ühendkuningriigile ja see on võimalus, äh, kuidas äh, tõesti asju muuta, teil on tõesti äh, Te olete tõesti väga palju meil, väga oluline meie jaoks, sellepärast et India on tõesti sõltumatu ja osa multipolaarsest maailmast. ma kordan seda, sest see on tõesti väga oluline sellise suurriigi jaoks nagu teie oma. ja ma lisaks siia ka selle võimekuse, et äh, inimõigusi ei kasutata rahvusvahelise õiguse vastu, te olete, olete osanud äh, veidi kõrvale jätta need konfliktid, mis on olnud erinevates riikides, me oleme näinud, äh, mis toimus, mis on toimunud Iraagis, Süürias ja Liibüas. me loodame, et see koostöö on vastastikune ja et äh, et mitte ainult Euroopal ei ole teile midagi anda, vaid ka teil on Euroopale midagi anda, aitäh! suur aitäh, härra Peeterle, palun! suur aitäh, lugupeetud esimees! minul on väga hea meel äh, aru saada sellest, et me liigume äh, dünaamilisema ja ambitsioonikama koostööfaasi suunal. me kõik teame, kui suured võimalused tegelikult peituvad suuremaks koostööks ja tegelikult on väga palju jagatud huvisid, mis lähevad kaugemale majanduse äh, aspektidest ainult. me näeme, kui palju projekte on ellu lükatud, millega on algust teinud Euroopa Liit või liikmesriigid või India omalt poolelt ja ma olen nõus, et me äh, jagame globaalset visiooni, aga globaalset vastutust. ja olles nüüd silmitsi selle tohutu suure võimalusega, pean ma siiski ütlema, et tegelikult on vajadus ka äh, väga hästi välja töötatud strateegia järele, kus on kindlad prioriteedid välja toodud. lugupeetud suursaadik, te mainisite teatud paralleele äh, Äh, kahe väga tugeva demokraatia vahel ja ma pean ütlema, et tegemist on olnud globaalse väljakutsega mõlema või iga äh, ühiskonna jaoks mitmekesisuses äh, ühiselt tegutseda ja eksisteerida ja ma arvan, et Euroopa Liit ja India saavad siin olla eeskujuks ja ma tahaksin siin rõhutada meie koostöö kultuurilist aspekti, mis võiks olla väga huvitav ka teistele, aitäh! aitäh! ja nüüd härra Lainen, palun. ja suur aitäh, äh, lugupeetud suursaadik härra Viigand, suur aitäh selle kõne eest, väga hea ettevalmistus delegatsiooni külaskäiguks, mis toimub kahe nädala pärast. ma loodan, et äh, India äh, Ähm, äh, ter-, äh, mõistab, kui väärtuslik Euroopa Liit on vaatamata Brexitile ja multipolaarses maailmas on Euroopa Liitu vaja äh, ja kakskümmend seitse rahvusriiki Euroopas on tegelikult osa multipolaarsest maailmast. see on see, mis Euroopa Liit endast kujutab ja ma loodan, et vaatamata Brexitile äh, Äh, hindab India kõrgelt Euroopa Liidu väärtusi, nagu äh, ta varem on teinud ja nüüd äh, majandusvaldkond ja uus dünaamika, FTA-d juba siin mainiti. ja mina soovin ka, et me näiteks Äh, äh, keskkonnakaubanduse ähm, leppega tegutseksime, me tahame äh, kliimamuutusega tegutseda, tahame selle kontrolli alla saada ja selles kontekstis on selle teemaga vaja kindlasti väga kiiresti tegeleda. mis puudutab heitmetega kauplemise teemat, tegemist on turumajandusliku instrumendiga, me peame heitmeid vähendama. Ähm, meie seda teeme, Hiina teeb seda, California teeb seda ja tegelikult oleks väga tore ka, kui kui India ka selle klubiga liituks. ja veel üks küsimus, mis puudutab investeeringuid. Äh, äh, äh, Indias, meil on olemas äh, Äh, tegelikult äh, üks ähm, selline nõukogu äh, olemas seal, mis selle teemaga tegeleb, kas seda tahetakse reformida või mitte, ja nüüd suured taristuprogrammid maapiirkonna jaoks, mil määral on seal sünergiaid võimalik teha Euroopa programmidega, millel on väga pikaajalised kogemused, aitäh, aitäh, härra Lainen! härra Bashir saab järgmiseks sõna. Teil on ka kaks minutit. suur aitäh, austatud suursaadik. Äh, mina olen ka Rahvaste Liidu äh, kodanik ja ma ähm, näen seda, kui palju teie riik on saavutanud äh, pärast iseseisvust ja India on äh, koloniaalvõimu äh, maha endalt raputanud ja, ja ta on muutunud maailma tasandil äh, võimsaks mängijaks, kuid ma soovin Indiale head, aga ma pean siiski teid hoiatama, teid ühe asja eest, ühe pleegi eest teie edusammude hulgas. ma pean kurbusega mainima Kashmiri küsimust ja vaidlusaluseid Äh, piirkondi seal ja India-poolset äh, kohtlemist, äh, mille osaks on saanud sealsed põliselanikud Äh, ÜRO on teinud äh, nõudmisi selleks, et olukord muutuks. mina kõnelen äh, selleks, et te tunneksite kaasa tuhandetele süütutele inimestele, kes on kinni peetud ilma kohtupidamiseta, kes on tapetud või keda on piinatud selleks, et nad on väljendanud vastuseisu praegustele arengutele seoses oma kodupiirkonnaga. India on maailma juhtiv majandus ja kui ta tahab olla selline ja õigusriikluse ja demokraatia majakaks, siis ta ei saa Kashmiri ja eh, teisi sarnaseid piirkondi niimoodi alla suruda. ma loodan, et te eh, mõistate seda üleskutset eh, ja jagate üleskutset saadata ÜRO saada, jagate ÜRO üleskutset saata vaatlejad sinna konfliktipiirkonda ning ähm, ähm, pean ka ütlema, et inimeste inimõigused, kaasa arvatud õigus enesemääratlusele, on midagi, mida tuleb austada. ma ütlen seda kui keegi, kes tahab olla teie sõber, eh, sellepärast et parimad sõbrad on need, kes ütlevad tõde, kes ütlevad välja tõe, vaatamata sellele, et see võib olla ebamugav. aitäh! suur aitäh, meil on veel kolm äh, sõnavõtjat, proua Kill, härra Kaarve ja härra Pantseri. proua Kill, palun. suur aitäh äh,, lugupeetud suursaadik, austatud äh, härra Viigand, tere tulemast siia, väga hea on, et te tulite. härra Viigand, te juba viitasite sellele teemale, mida mina tahtsin ka mainida äh, praegusel hetkel, kus üleilmne maailmakord on pea peale pööratud, me peame oma dialoogi uuele tasemele, tasandile viima Indiaga ja me peame püüdma vaadata, kuidas strateegiline partnerlus viia järgmisele tasandile me kõik teame, et India on maailma suurim äh, demokraatia ja kõige kiiremini äh, kasvav majandus ja äh, tõenäoliselt taastuvate energiaallikate, IT ja kosmoseuuringute valdkonnas on ta varsti maailma juhtrollis. aga nüüd vaadates geograafilist asukohta, siis see on väga hea, see ühendab Lähis-Ida ja, ja Idamaad ja ma arvan, et India vaatepunktist lähtuvalt äh, Euroopa Liit äh, saab olla heaks partneriks Indiale äh, isegi ebakindlatel aegadel, eriti kui vaadata Hiina käitumist seal piirkonnas ja protektsionistlikke poliitikaid, mis USA poolt tulevad. Ahvetis kostatav härra Preda poolne raport on võimalus vaadata erinevaid selliseid teemaid Brexit. ja nagu paljud äh, on öelnud, me peame ka vaatama, kuidas Brexiti kontekstis äh, see suhe saab edasi liikuda. kuid ma arvan ka, et me peame mõtlema sellele, kuidas oleks võimalik veelgi oma suhteid äh, tihendada ja ma tahaksin küsida härra Viidendit, milli seda saavad olema prioriteedid proua Mogherini külaskäigule sel aastal, milliseid teemasid tippkohtumisel käsitletakse ja millist milliseid edusamme me oleme teinud võrreldes eelneva tippkohtumisega. ma arvan, et Euroopa Liidu jaoks on väga oluline see, et uus käik asjadele sisse anda ja et äh, neid suhteid edasi arendada, aitäh! suur tänu ja James Carver järgmiseks aitäh, lugupeetud esimees, et mulle sõna andsite. Äh, loomulikult arutatakse täna siin äh, Brexiti teemat ka, tere tulemast külalistele muidugi. Äh, mina olen üks nendest, kes oli selle poolt, et Brexit toimuks, ma leian, et Suurbritannial on parem Euroopast väljaspool. aga kui me äh, räägime nüüd kahepoolsetest lepetest kaubanduspoliitika ja muudes valdkondades, siis äh, tegelikult äh, need on juba pika ajalooga ja ma arvan, et me saame püüelda ka heade suhete poole ilma Euroopa Liiduga. suur aitäh ja nüüd härra Panseri lõpetuseks. suur aitäh, lugupeetud esimees kahtlemata kolmeteistkümnes tippkohtumine, mis eelmisel aastal aset leidis, äh, on toonud kaasa India ja Euroopa Liidu vaheliste suhete tihenemise. Äh, lisaks headele suhetele, mis meil praegu on, ja see on muidugi väga hea asi, aga sellele vaatamata ma tahaksin tulla tagasi ühe teema juurde, mis on väga oluline äh, Äh, vähemalt minu jaoks, äh, kes ma olen inimõiguste allkomisjoni äh, esimees. meil on vaja ausat inimõiguste dialoogi India ja Euroopa Liidu vahel. ja siiamaani, alates kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, seda ei ole aset leidnud. delegatsioonide külaskäigud on selles valdkonnas kindlasti väga kasulikud ja need delegatsioonid peavad keskenduma ka inimõiguste küsimusele ja avatusele inimõiguste dialoogi kontekstis. seda vähemalt meie omal komisjonis püüame teha ja ma tahaksin suursaadikult küsida, kas ta on nõus, et vajadus selle järele on ja ma tahaksin ka teada, kas tema riik on valmis dialoogi astuma, aitäh. okei okay,, thank you. aitäh. meil on nüüd jäänud viisteist minutit lõppsõnadeks ja kõigepealt annaksin sõna suursaadikule ja seejärel härra Viigandile. ja tahaksin teada, kas järgmise Euroopa Liidu India tippkohtumise kuupäev aastal kaks tuhat seitseteist on juba paika pandud või te alles otsite sobivat kuupäeva? härra suursaadik, palun. austatud esimees, vastan kõigepealt teie küsimusele. Euroopa e, Liit ei ole veel seda kuupäeva välja pakkunud, me ootame seda infot. E, esimees, andke mulle märku, millal peatuda, kuna küsimusi oli ju palju. alustan kõigepealt Brexitist Äh, Brexit, India, Euroopa Liit, äh, kes äh, millise prisma läbi asju näeb. Teie, komisjoni austatud esindajad, kui palju teist esindavad Briti huvisid? Te teate, et meie oleme mm, Ühendkuningriigiga seotud läbi ajaloo, oleme seotud ka majanduslike sidemete kaudu seetõttu küsimus sellest, et kas India soovib äh, sidemeid tugevdada Ühendkuningriigiga, siis loomulikult soovime. Äh, peaminister külastas äh, ühe esimesena riigina Indiat. ma ei ole täna siin selleks, et rääkida Indiast ja Ühendkuningriigist, mis peaks olema ju iseenesestmõistetav. kõikidele neile, kes esitasid küsimuse selle kohta, et mis saab Euroopa Liidust pärast Brexitit ja meie suhetest, mida mina arvan. eile esinesin sellel teemal ühe sümpoosiumi ees ja olen selles küsimuses väga palju intervjuusid andnud. Brexit ja Euroopa Liidu ülesehitus, see on teie suveräänne õigus, mida ma austan. tahan lihtsalt öelda seda, et kui te oleksite eh, kõik kokku jäänud, siis teie koosmõju oleks palju suurem. aga tahan teile öelda seda, et Euroopa Liit kahekümne seitsme liikmesriigiga on meie jaoks väga suur partner, kindlasti India kõige suurem kaubanduspartner, välisinvesteeringute panustaja. mõningatest faktidest, näitajatest, Ühendkuningriigi kolleegid, teile ka kaheksa miljardit kaubamaht, Ühendkuningriigi maht kolmteist miljardit, väga suur, aga mitte domineeriv. aastaid on Euroopa Liit olnud äh, nii-öelda äh, äh, teiseks kaubanduspartneriks Saksa järel oli Belgia, sel aastal Ühendkuningriik. nii kaubavahetus India ja Ühendkuningriigi vahel on India kasuks. me näeme suuri võimalusi Ühendkuningriigiga sidemete Äh, arendamisel loomulikult ja süvendamisel, aga mis puudutab Euroopa Liitu kahekümne seitsme liikmesriigiga, see suurus juba, tehnoloogilised võimalused, see tugevus, mis tuleb äh, siit mantrilt, olles globaalne standardite äh, seadja, on meie jaoks väga oluline. välismaised otseinvesteeringuid, Ühendkuningriik, Londoni City on väga suurt rolli mänginud ehm, kolmest miljardist eurost viimase viie aasta jooksul Indiasse umbes umbes kaheksa miljardit tuli Euroopa Liidult. isegi kui Ühendkuningriigi osa oli kõige suurem, ei olnud see suurem kui kakskümmend viis protsenti, samamoodi teenustega. ma töötan kõikide nendega, kes asjast räägivad, see, mis Indiasse puudutab, siis suhted Euroopa Liiduga on olnud olulised, jäävad olulisele kohale. me soovime, et, et teie majandused kasvaksid sest teie kasv on minu eri huvides ja seda me tahaksime näha, seda me ootame. ja ma loodan, et, et ma vastasin küsimustele, kui te soovite täiendavalt minuga neid teemasid arutada, siis me võime seda kindlasti teha. nüüd inimõiguste teema. härra, tahaksin teile teada anda, et üheksakümmend, tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa, kui inimõiguste ülddeklaratsioon allkirjastati, siis India oli selle komitee liige, kes selle deklaratsiooni aitas kokku panna. India on väga mitmekesine, multipolaarne. Need märkused, mida te tegite, need ideaalid, mida te kannate, on samad, mida kanname meie ja seetõttu võin teile kinnitada, et need on need teemad, mis on meie ühistes huvides, meie endi jaoks ja üksteise jaoks meil on olnud seitse dialoogivooru viimastel aastatel ja kindlasti seisab neid ka meil veel ees. ja see, kuidas dialoog on üles ehitatud, ma arvan, et, et Euroopa Liit soovib neid struktuure natukene muuta, mis on arutelude loomulik osa. nii et eh, oleme valmis eh, istuma kokku ja otsima võimalusi, kuidas äh, kaasata rohkem inimesi ja teie märkused on sellised märkused, mida esitame ka meie teistele. proua, te esitasite meile küsimuse Sri Lanka kohta ja, ja eh, Genfis toimuva kohta, ei ole minu koht siin midagi öelda, aga olen varem nende teemadega tegelenud. kui kõik see alguse sai, siis India oli üks nendest riikidest, kes toetas seda liikumist selles suunas, et meil on vaja see teema nii-öelda lukku lüüa. on vaja läbi viia hinnangud, hinnangud nende poolt, kes on valdkonna eksperdid, me kõik peame istuma maha üheskoos ja vaatama, eh, kuidas edendada ka Sri Lanka huvisid, see on väga oluline. ma loodan, et ma vastasin enamustele küsimustele, mis puudutasid multipolaarsust ja nüüd mõne sõnaga teemast, mille tõstatasid kaks auväärset parlamendisaadikut. ma saan täielikult aru, et veri on paksem kui vesi, mõlemad härrad pärit sellest piirkonnast, aga ma usun, et te nõustute minuga, et esindades siin täna Ühendkuningriiki, loomulikult teil on huvi selle teema vastu ja aitäh, härra Bashar, et te ütlesite, et, et te tegelikult soovite head nii et eh, loomulikult eh, teie seisukoht on väga teretulnud, aga tahaksin teile öelda, et Jammu eh, ja Kashmir on India osad. Teie esindasite oma seisukohta, teil on õigus oma seisukohaga, seisukohale, aga Jammu ja Kashmir on India osad, seal on toimunud pidevalt valitsus, valimised, valitsus koosneb nende esindajatest, kes on olnud väga kaasavad, eh, juhiks on naisterahvas, kes on eh, nii-öelda kõrge minister seal, ehm, õigusriigi põhimõtted, Kashmiri ülemkohus eh, peab nendest põhimõtetest kinni, kui rikutakse seadust, siis nende küsimustega tegeletakse. nii et pöörduge oma sünniriigi poole, kuna teie tõstatasite selle küsimuse, siis öelge neile, lõpetage äh, globaalse terrorismi epitsentriks olemine, sellest kõigest ei ole abi. me oleme äh, pöördunud kõigi poole. Äh, kutsutud on kõikide valitsuste esindajad, ka Pakistani peaminister tuli, käidi Lahoris peaministri lapselapse pulmas, nii et me soovime neid suhteid, aga seda ei teki olukorras, kus edendatakse terrorismi. nii et ähm, olukord on kõigile hästi teada. Äh, see, et Euroopa Liidu mm, suursaadik ei lähe nii-öelda Pakistani okupeeritud äh, territooriumile. mul on väga hea meel selle üle, et te seda ei tee. aitäh, suursaadik, aitäh teie seisukohtade eest. Äh, see, et Brexit tuleb jutuks, ei ole, ei üllata. aga ma ei tahaks, et te kasutaksite nii-öelda terminit cherry picking enam. Saksamaal me ei räägi cherry picking ust, vaid cuisine picking ust ehk me eh, ei nii-öelda vali välja kirsse, vaid eh, viinamarju. aga härra Viigand, palun. Eh, aitäh kõigepealt ma tahaksin tunnustada suursaadikut kes on äh, väga olulist rolli mänginud Euroopa Liidu India suhetes, on olnud konstruktiivne, tulevikku vaatav. Ehm, teatud ajal meil oli siin äh, nii-öelda suund natukene käest läinud, oluline on nüüd tööd jätkata ja täielikult kaasata kõik need inimesed, kes suudavad äh, suhteid edendada mõlemale poolele kasulikus suunas. Ehm, peaminister Moodi on loomulikult India poole pealt äh, kõige olulisem äh, teema edendaja härra Preda küsis, et kas me leiame, et äh, tal on dünaamiline välispoliitika. suursaadik ilmselt peab sellele küsimusele pigem vastama. meie võime öelda seda, et mis meid puudutab, siis jah, kui jutt käib naabritest ja partneritest Aasias, siis meie äh, tähelepanekute järgi on ka vastus jah. ja mis puudutab erisuhet äh, konkreetsete naabritega, siis äh, ma seda teemat ei tahaks kommenteerida, aga kohe algusest peale on olnud kavatsus edendada aktiivset välispoliitikat, mitte passiivset. küsimused, mis on seotud Kashmiriga siin ma tahaksin teile meelde tuletada, et Euroopa Liidus ähm, korra ja rahu tagamine on väga oluline, inim-, Kashmiri inimeste julgeoleku tagamine on oluline, see on olnud Euroopa Liidu pikaajaline seisukoht ja me ütleme selle selgelt välja kõikidele osapooltele, nii Pakistanile kui Indiale, et me toetame lepitusprotsessi India ja Pakistani vahel Kashmiri küsimustes. me kutsume üles dialoogile ning kutsume üles Kashmiri inimesi äh, osalema selles protsessis ise nii palju kui võimalik. selline seisukoht ei ole muutunud. me oleme varem püüdnud ähm, asja edendada, jõuda kolleegideni piirkonnas, New Delhis, Islamabadis. nii et äh, seda teemat ma pikemalt ei puuduta. ja antakse ka vajadusel abi Euroopa Liidu riik jälgib olukorda, oleme ühenduses mõlema valitsusega. selline aktiivne vahendus, vahendaja roll ei ole hetkel meie roll. India-Pakistani suhted peavad olema konstruktiivsed selleks, et Kagu-Aasias tagada julgeolek, turvalisus, nii et toetame mm, SARK-i kui piirkondlikku organisatsiooni selles osas. proua Lohpilleri küsimus inimõiguste kohta. jah, Dalide küsimus oli osa teemadest, mida on varem siin juba arutatud, sest äh, diskrimineerimise vähendamine ja likvideerimine on üks väga suur mure meil. esitati küsimusi proua Jell esitas küsimuse, mis puudutas äh, tulevasi eesseisvad sündmusi ja ma tõesti loodan ja teeme siin koostööd suursaadikuga selleks, et äh, kõrge esindaja äh, visiit korraldada Indiasse enne tippkohtumist, et, et ta saaks kõrgel tasemel, poliitilisel tasemel oma panuse anda põhiküsimusteks, need ei ole äh, ainult seotud meie kahepoolsete suhete süvendamisega, vaid koostöö tegemisega Indiaga kui strateegilise partneriga ühistes huvides olevates valdkondades Afganistanis ja mujal, see on seotud julgeolekuga ka Aafrikas. siin on mitmeid selliseid valdkondi, kus me tahaksime koostööd süvendada, nii nagu ma juba varem mainisin, ja laiendada kahepoolset koostööd äh, rohkematele küsimustele, mis on seotud julgeolekuga, mis on seotud äh, uute ohtudega. hetkel me hindame edusamme äh, selle rakendamisel, milles on äh, eelmisel tippkohtumisel kokku lepitud, millised on prioriteedid selle hinnangu andmise, jätan järgmisele tippkohtumisele ja äh, tulemused, äh, uuringu tulemused näitavad, millele tuleb rohkem keskenduda. kaubandus ja investeeringute küsimused on kindlasti asja keskmes, mille, need on küsimused, millega tuleb jätkata. Äh, välis- ja julgeolekupoliitika süvendamine peab jätkuma, koostöö peab jätkuma ja me tahame kaasajastamise, mm, ümberkujundamise tegevust süvendada samuti, nii nagu varem juba märgitud ja lõpetuseks tahaksin üle kinnitada selle, mida ütles härra Panseri. jah, meil on vaja kõrgetasemelist dialoogi inimõiguste küsimuses. me oleme korduvalt seda palunud ja olen küllaltki kindel selles, et me jõuame selleni veel sellel aastal ja ootame härra eh, Reda raportit ja loodetavasti saame eh, ka omalt poolt oma panuse anda ja teha koostööd raportööriga. aitäh, härra Viigand, aitäh, suursaadik, meie sekka tulemast. ma usun, et arutelu oli viljakas ja aasta kaks tuhat seitseteist on oluline aasta Euroopa Liidu India tulevastes suhetes. ja nüüd me jõuame järgmise päevakorrapunktini. meie asejuhataja härra Kuuser kus te olete, olge palun nii kena ja juhatage järgmist koosoleku osa. tegemist on kinnise koosolekuga ja toimub mõttevahetus Ivan Surkosega, kes on Euroopa Liidu delegatsiooni uus juht Egiptuses. kuna tegemist on kinnise koosolekuga, siis kõik teavad ise, kes võivad siia saali jääda ja kes mitte ja annan juhatamise õiguse nüüd üle